teid lootuse eest, et selleks, sellest raportist saab tugev alus tulevikuks kaitsmaks kodanikke. suur tänu, proua Ferreira, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist päeval ja läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on suuliselt vastatav küsimus komisjonile, teemal Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahend ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanism küsimus tuleb majanduskomisjonilt. olen saanud osalejate nimekirja. annan viieks minutiks sõna küsimuse autorile, see tähendab proua Paulsile. Um, suur tänu, paljudes küsimustes täna öeldakse kasutatakse väljendit äh, kurat peitub üksikasjades. see hakkab kujunema vabanduseks, et mitte leida järeldusi tähtsates küsimustes. et kokkuvõttes me ei jõuagi kokkuvõteteni, nii et see on kokkuvõttes kahjulikum. rääkisin seda pankade stressitestist kõneldes, kus meil on vaja läbipaistvaid eeldusi ning ka tulemusi. ma rääkisin, et liiga kaua kulus äh, üksikasjadega Kreeka abipaketi puhul. me oleme ise see kurat, kes tegeleb üksikasjadega ja me tahame neid järjest rohkem. üheteistkümnendal mail Euroopa stabiliseerimismehhanism loodi, kasutati Euroopa Liidu eelarvet ja nii kaua on kulunud varasemate lubaduste täitmiseks, et sellest enam ei piisa. seitsmendal juunil seega võeti vastu üldisem Euroopa finantsstabiilsuse vahend. kiirust, kiirustamine oleks olnud kasulikum ja ka odavam. potentsiaalne mõju nendel uutel instrumentidel Euroopa Liidu eelarvele ja laenamisele teiste, teiste institutsioonide poolt, nagu Euroopa Investeerimispank, saab ole, saab olema tuntav, on kahju, kui taas kord on tegemist pankade päästmisega, kui tegemist on riigivõlaga ja ning et kui laenamine VKI-dele reaalmajanduses on see, mis satub löögi alla. millised plaanid siis on selliste mõjude leevendamiseks, arvestades, et majanduskasv on majanduse taastumisel nii oluline ja et VKI-d on siin esiliinil? arvestades selle eesmärke ja Euroopa Liidu solidaarsuse põhimõtet, need ettevõtted, mis ei ole, e-, need riigid, mis ei ole euroalas peaksid suutma ühineda selle mehhanismiga. kas te võite kinnitada, et reegleid muudetakse vastavalt selle võimaldamiseks? ja nagu eile ka komisjonis räägiti, tahaksime teada rohkem selle, sellest vahendist Euroopa Liidu liikmesriikide võimalustest seda kasutada. on veel palju muid küsimusi. kuidas koordineerida stabiliseerimisvahendid ja Rahvusvahelise Valuutafondi tööd? kas üks-kahele süsteem kehtib äh, lubaduste ja taotluste osas, mis saab intressimääradest? kas Euroopa Liidu ja IMF-i laenud kulgevad paribas suu? kas võidakse ümber struktureerida laenajate kohustusi? kui, kas IMF peaks täiendama Euroopa Liidu päästeplaani või vastupidi? kas SPV toimib praegu või kasutatakse Euroopa Liidu eelarvemehhanismi. nüüd euro võlakirja juurde, siin on sisuline küsimus. kui meil saab olema tõeline eurobond ühise intressimääraga, siis see saab olema üks võimsamaid stiimuleid äh, eelarvedistsipliinile. turujõud ei ole praegu populaarsed, nad magasid sel ajal, kui Kreeka ja teised kogusid võlga, kuid sellel on omad põhjused nullriski määruses, mis on kapitalinõuete direktiivis ja puudutab riigivõlga. kui seda poleks olnud, siis pangad oleksid vähehaaval vabanenud riskeeritud väärt-, võlakirjadest ja, ja liikmesriikide eelarve olukorrad ei oleks nii halvad ja ei oleks jälle pidanud, ei oleks pidanud läbi stabiliseerimismehhanismi päästma panku ning stressitestid ei oleks nii stressi tekitavad. uus majandusjuhtimise mine peaks sisaldama neid küsimusi ja ma ütleksin seda automaatselt ja mitte poliitilise, poliitikast sõltuvast üle, ülemäärase eelarve defitsiidi küsimusest meil on võimalus tegeleda probleemidega nüüd kapi-, mis on kapitalinõuete direktiivis ja selleks võib saada tulevikus kasulik vahend. suulist küsimust koostades on mul hea meel, et komisjon on näidanud tahet kaasata parlament majanduse juhtimise ja järelevalve menetlustesse uute õigusaktide puhul ning meie komisjon osaleb väga hea meelega selles uues töös. Sharon Bolt, nun erhält die suur aitäh, Sharon Pauls. volinik Barnier, palun, teil on sõna. Euh, jah, nagu te aru saate, ma vastan äh, volinik Reeni nimel. ja võib-olla lõppvastuses äh, kasutaksin natuke rohkem aega. Sharon Pauls rääkis inglitest, ma ei tea, kas siin finantsteenustest rääkimisel on palju ingleid mängus, aga proua Sharon Pauls tahaksin ütelda, et jah, tõesti, kurat on alati detailides, nii et ma üritan vastata võimalikult täpselt. milliste summadega on tegemist siis esmalt, kui me räägime sellest Euroopa stabiliseerimismehhanismist ja milline on see omavahendite lävega seotud eh, side. ECOFIN-i järeldustes räägitakse kuuekümnest miljardist eurost Euroopa finantsstabiliseerimismehhanismi osas, aga lega-, seaduslik äh, limiit on ette nähtud artiklis kaks kaks, kus see sõltub omavahenditest ning äh, omavahendid äh, omakorda piiravad ühe koma kahekümne kolme protsendini SKT-st liikmesriikide poolt neid ülekandeid. see tähendab seda, et siin ei tohi ületada ühe koma kahekümne kolme protsendilist läve eelarve aasta jooksul. see oli härra Reini vastus. teiseks, kas komisjon viib läbi mõjuhinnangu nende kahe instrumendi osas? vastavalt Euroopa stabiliseerimismehhanismile komisjon peab ette valmistama kuue kuu jooksul pärast mehhanismi loomist iga kuue kuu tagant siis aruandemehhanismi toimimise kohta. see raport edastatakse majandus- ja finantsnõukogule ning siis hinnatakse e, mõju, samuti hinnatakse e, siis e, Euroopa stabiliseerimise vahendi mõju ning aga tegemist on valitsustevahelise organiga ning see ei sõltu institutsioonide vahelisest leppest. nüüd tuleb ütelda, et ei ole otsest mõju äh, Euroopa Investeerimispanga äh, krediidivõimule, nemad pakuvad eelkõige just logistilist abi ning äh, toetavad omalt poolt Euroopa stabiliseerimismehhanismi, aga ei laena, laenamist ei toimu stabiliseerimismehhanismi nimel. neljas küsimus millal tullakse välja õigusloomelise ettepanekuga alaliseks kriisihaldusmehhanismi loomiseks. lugupeetud äh, Pauls, me töötame selle ettepaneku kallal ning äh, Van Rompuy on äh, samuti töörühma eesotsas, kuid konkreetseid ettepanekuid veel ei ole tehtud. milline on parlamendi roll, Euroopa Parlament? parlamenti hoitakse kursis kõikide arengutega, parlamendi juriidiline osalus sõltub äh, õigusloomuliste ettepanekute õiguslikust alusest, nagu see on lepingus ette nähtud. kuuendaks, äh, kuidas on kõik see koordineeritud Rahvusvahelise Valuutafondiga? Äh, liikmesriikide potentsiaalne abistamine otsustatakse ära koos Rahvusvahelise Valuutafondiga Äh, nagu see ikka on ette nähtud. seitsmendaks, ja te rääkisite sellest samuti, kuidas vastata nende riikide vajadustele, kes ei ole Eurotsooni liikmed. Need li riigid, kes ei ole Eurotsooni liikmed, võivad, kui vaja, ära kasutada olemasolevat äh, maksebilansi äh, õiguskorda ning vastavalt sellele vahendile selle vahendi ulatust on viiekümne miljardi euroni tõstetud kahekümne viie miljardi võrrani ja viisteist miljardit on ette nähtud juba Ungarile, Lätile ja Rumeeniale. lisaks sellele mm, laenutingimused vastavalt määrusele, maksebilansi määrusest on soodsamad kui Euroopa stabiliseerimismehhanismi määruses. ning e-, viimane küsimus, õiguslik alus, artikkel sada kakskümmend kaks leppest mm, valiti stabiliseerimise mehhanismi aluseks, seda seetõttu, et komisjon nõukogu eh, toimisid kiireloomulises olukorras, kus osad liikmesriigid olid tõsises ohus, eh, mis oli ja see oli tingitud erakordsetest sündmustest, mida nad ei suutnud kontrollida. komisjon ja nõukogu olid äärmise surve all, eriti just finantsturgude poolt ning pidid väga kiireloomuliselt tegutsema seda selleks, et päästa euro. see ta oli väga keerukas kokku viia pika menetluskorraga, kuhu oleks kaasatud ka liikmesriigid. Euroopa Parlament ise kutsus üles komisjoni aprillis kaks tuhat üheksa vastu võetud resolutsioonis vastu võtma äh, finantsabi määruse artikkel sada kakskümmend kaks alusel. Äh, see oli minu poolt siis võimalikult täpne vastus äh, proua Sharon Paulile neile väga täpsetele küsimustele, mis mulle esitati suur tänu. nüüd äh, kõnelejad fraktsioonide nimel ja esimesena saab sõna Otmar Karas Euroopa Rahvapartei nimel pooleteiseks minutiks. proua president, äh, härra volinik, kahjuks ma ei saa praegu peatuda täpsemalt äh, parlamendi kodukorra ja muude õiguste rikkumisel, aga igal juhul finantsstabiilsuse tagamise vahend meie arvates ei asenda Euroopa Valuutafondi loomist. olen arvamusel, et meil on vaja pangandusmaksu, mis võimaldaks äh, leida kapitali Euroopa reitinguagentuuri loomiseks ja hiljem ka valuutafondi loomiseks finantsstabiilsuse tagamise vahend näitab, kuivõrd pakilised on finantsturu reformid. ja see näitab ka, et meil puudub kriisimehhanism. poliitiline liit äh, ja ka majandus- ja sotsiaalliit äh, vajavad tugevamat äh, Euroopa tasandit. finants stabiliseerimismehhanism põhineb äh, kasvumaja stabiilsuspaktil kinnipidamisel. meil on äh, vaja kindlasti äh, tugevat investeerimis- ja uuenduspoliitikat, et jääda kasvuteele ja mitte võtta maksumaksjate maha raha jälle. tänan ja ALDE, vabandust, SD fraktsiooni nimel proua Podimata. suur tänu, proua president, austatud härra volinik, pole kõhklustki, et otsus, mis langetati üheksandal aprillil, et luua Euroopa äh, finantsstabiilsuse tagamise vahend oli meie ühisvaluuta tuleviku ja Eurotsooni tulevikku laiemalt arvestades äh, väga olulise tähtsusega otsus ja seega parlament, kes seda nõudis juba varem, on väga rahul antud langetatud otsusega. langetati ka otsus eh, siis finantsstabiilsusmehhanismi jaoks, lõpuks ometi, võib-olla natukene hilja küll, kuid lõpuks ometi siiski saadeti välja solidaarsust eh, ja ühtsust kandev sõnum Euroopas ning Euroopa Investeerimispank sai ka siit kindlasti väga tugeva sõnumi ja ma olen veendunud, et selline lähenemine on otseselt vastavuses äh, Eurotsooni ministrite poolt langetatud otsuse vaimuga. loomulikult tegemist on üleminekumeetmetega, kuid kui me tõesti tahame tänasest kriisist midagi õppida, siis on täiesti selge see, et me ei saa jääda ootama järgmist kriisi, vaid peame reageerima täna ja praegu, et äh, võidelda nende nõrkuste vastu, millega me oleme täna silmitsi. täna on just õige aeg luua alalised mehhanismid, mis oleks siis ennetavat iseloomu, mitte ei ole meil vaja käivitada mehhanisme siis, kui äh, kõik on juba kokku varisenud. me peame seega tagama koordineerituse, me oleme liikumas õiges suunas, kuid ärgem unustagem seda, et meie peamine eesmärk on siiski stabiilse ja järjepideva äh, Euroopa majanduse taastamise eesmärk seega meil on vaja toestatud jõupingutusi, mis keskenduvad tööhõivele, sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja majanduskasvule. ja mõistagi, meie eesmärk peab täiesti selgelt olema äh, Äh, motivatsiooni loomine ja ennetavate meetmete sissetulek, mis toetaks kõikide meie liikmesriikide jõupingutusi. suur tänu ja järgmisena saavad sõna saadikud iseenda nimel juba ja järgmisena saab kaheks minutiks sõna proua Peres. Euh, aitäh, härra volinik. Te teate, et me oleme siin äh, väga rahul sellega, et nüüd tõepoolest solidaarsus äh, reaalsuseks saab, kuigi oli vaja mitmeid kuid, enne kui Herman Van Rompuy äh, kutsus kokku selle erakorralise äh, tippkohtumise esimese, üheteistkümnendal veebruaril. ja kui me nüüd räägime sellest äh, Euroopa Liidu solidaarsuse algatusest, siis me peame tunnistama seda, et kui selline olukord juba tekkis, Äh, siis äh, meil ei ole olnud piisavalt head vahendid Eurotsooni stabiilsuse tagamiseks, siin räägiti äh, kasvu- ning stabiilsuspaktis, kuid tegelikult ainult sellest paktist ja selle rakendamisest ei piisa, me oleme alahinnanud riske juba algusest peale. riigivõlgade osas täna on meil olemas siis mehhanism, mis äh, niimoodi kiiresti, äh, kiireloomuliselt äh, loodi, kuid juba oktoobrist kaks tuhat kaheksa on nõutud, et ähm, artikkel sada kakskümmend kaks, et sellega tegeletakse, kuid alati on see olukord, olukorranõuded kõige paremaks nõustajaks ning nüüd selleni ka jõuti ja loodan, et see mehhanism tõepoolest ka jätkab ja et me edaspidi oleme aktiivsemad selles vallas, et me ei tagaks siin mitte ainult euroala head juhtumist, selleks et selliseid olukordi vähtida, vältida. ja just selleks on meil vaja ka sellist alalist mehhanismi. ja kui me räägime siin eurovõlakirjadest, ja sellest mehhanismist üldiselt, et kuidas see täpselt äh, toimima hakkab äh, turgudel. ja lõpetuseks tahaksin vastata, kõnelejad katkestatakse. Äh, nüüd on meil vaba mikrofoni aeg Sie hatten zwei Minuten Rede. Teil oli kaks minutit kõneaega, rääkisite kaks pool minutit ah,. Okay. Ja, gute... jah, olgu, see on tõesti väga hea kompromisslahendus, sest siis on meil aega hiljem ja teeme nii, peame kinni reeglitest ja ei võta mitte kellelgi kõneaega ära. suur tänu, et sellest, sellesse nii mõistvalt suhtute. nüüd vaba mikrofoni aeg ja kõigepealt saab sõna proua Pasescu üheks minutiks, palun în data de 9 mai, ministrii de finanțe din... Aitäh! üheksandal mail otsustasid äh, rahandusministrid Euroopa Liidus luua selle stabiilsusmehhanismi ja see on äh, osa seadusandlike meetmete paketist selleks, et äh, tagada euroala stabiilsus ning tagada ka finantsolukorra paranemine liikmesriikides seda mehhanismi peaks tõhusalt kasutama sellistes olukordades, kus eh, liikmesriigid ise ei suuda oma finantsstabiilsust eh, tagada. ja Euroopa Liit vastas, vastab sellisel viisil kriisile, milleks ta ei olnud tegelikult piisavalt ette valmistatud. härra Bani on siin välja toonud kolm erinevat äh, faasi äh, nendele kriisidele vastamisel, arvestades, et me peame tegutsema kiiresti, kas te leiate, et see peaks olema alaline mehhanism ja kas see on adekvaatne? proua Obermeier, üks minut, palun. jah, nüüd toimub, suur tänu, proua president kui mõni liikmesriik satub kriisi, siis Euroopa Liidu liikmesriigid ei peaks mitte otseste finantssüstidega aitama, vaid pigem pakkuma tagatisi. see kõlab küll hästi, kuid tegelikult me probleemi ei kõrvalda, sellepärast et meil on Euroopa Liidus liikmesriike, kus olud on väga halvad ja teistes on olukord parem, nii et erinevused on liiga suured. mulle tundub, et te lükkate probleemi lahendamise lihtsalt edasi ja kodanikud on need, kes peavad kandma võlgasid muide, peale selle on meil probleeme veel ka reitinguagentuuridega, sellepärast et äh, selleks, et me saaksime selle fondi sisse viia, peaks olema talle üks paremaid hinnanguid reitinguagentuuride poolt ja peale selle me ei tohi ära unustada seda, et me võistleme siin ka USA agentuuridega. me peaksime siiski järele mõtlema, enne kui me hakkame sellist fondi looma avalike rahadega. me peaksime küsima pigem, kuidas me tagame ka neutraalsuse sellepärast mulle tundub, et meedet ei ole piisavalt läbi võetud ja liikmesriigid peavad vastutama selle eest, et teised võtavad võlgu. suur tänu ja nüüd härra Rüübich, üks minut, palun. suur tänu, proua president Kohmeriin, volinik Barnier minu jaoks tuleks tõstatada stabiliseerimise küsimus ja see, kuidas me saavutada majanduskasvu. küsimus on ju praegu selles, et me räägime kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvest ja kas te teate, on meil eelarveridasid, millega soovitakse tööhõivet suurendada, kuidas me soovime väikese keskmise suurusega ettevõtteid rohkem toetada ja kuidas meil oleks võimalik saada paremaid, edukamaid ettevõtjaid, ma arvan, et see on üks tähtsamaid küsimusi, kui me soovime stabiilsust sisse viia. sest kui meil on suurem majanduskasv, siis on meil võimalik ka vahendada Euroopas äh, õiglasemalt jagada. kas see innovatsiooni ja konkurentsipakett on üks pakettidest, mis aitaks meil olukorda lahendada? selle programmi jaoks rahasid on vähendatav ja minu arvates on see täiesti kontraproduktiivne lähenemine. me peaksime seepärast pigem paremini vaatama, millised on need eelarveread, mis loovad uusi töökohta, millised ei loo neid ja millised on võib-olla neutraalsed. suur tänu ja nüüd saab proua Perez veel üheks minutiks sõna proua president, üks äh, küsimustest, äh, mis tõstatub, on see, et millistel tingimustel äh, laene anda, arvestades ka selle mehhanismi käivitumist ja vaatame seda, millised on need laenu intressimäärad, et milline see mõju siis saab olema. härra volinik, kas te ei leia, et see töörühm, mis härra Rompuy ähm, juhtimisel töötas, äh, selle tulemusena peaks valmima ettepanek äh, selles osas, kuidas riigivõlgadega edasi minna. nii et oleks hea, kui just selle töörühma soovitused ja ettepanekud äh, oleksid äh, nende ettepanekute aluseks, aitäh. suur tänu ja lõpetuseks saab sõna volinik äh, härra Barnier, palun. Euh, euh, küsimus, mis puudutab euro võlakirju kindlasti härra Rehn saab teile otseselt anda parema äh, vastuse lähipäevadel seda kirjalikult. siin räägiti nendest äh, stressi- või vastupidavustestidest. Äh, siiani ei ole neid toimunud ja võib-olla ka ei toimu. peame silmas pidama seda, mida ütles härra Barroso milline on Olli Rehni seisukoht, et milline on, millised on need ähm, läbipaistvusnõuded ja et seetõttu ma olen äh, nõus sellega, mida ütles sellel teemal härra Barroso. härra Karas tõstatas ühe väga olulise küsimuse, mis on äh, tulnud esile ka eelnevatel aruteludel äh, ennetamise osas, et pangad peavad maksma pankade vigade eest, mitte maksumaksjad ja ka see teatis, mille ma hiljuti väljastasin sellel teemal, pöörab sellele teemale tähelepanu ja see uus lähenemine peaks jõustuma kahe tuhande üheteistkümnendast ähm, aastast. nii et tõepoolest siis äh, vea põhjustaja maksab. nii et ennetamine on alati vähem kulukas äh, kui millegi, mingi vea parandamine hiljem kuid kindlasti on see on ainult üks nendest instrumentidest, mille eesmärgiks on see, et riskid identifitseeritakse võimalikult äh, võimalikult vara, niimoodi, et ei tekiks kriisi ja kriisi tagajärjel katastroofi finantssektoris. Proberis rääkis riigivõla küsimusest ja meie töötame selle turu diversifitseerimise huvides ja siis luuakse ka Euroopa agentuur just nende võlakirjadega tegeleb ja selle loomine on ette nähtud kahe tuhande kümnenda aasta lõpus, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses. räägiti ähm, kasvu- ja stabiilsuspakti rakendamisest, minagi leian, et me peaksime minema kaugemale selle pakti nõuetest Euroopa finantsstabiilsusmehhanism on kindlasti üheks sammuks edasi. ja need, nagu ütles Rumeenia esindaja, need, see mehhanism peaks muutuma alaliseks mehhanismiks, veel ei ole valitud õiguslikku alust, millele siis toetuks see ettepanek selle alalise mehhanismi, kriisihaldusmehhanismi loomisel. ja lõpetuseks mainiksin. proua Polimatani äh, seda tööd, äh, mida tehakse praegu Kreeka valitsuse poolt, need on väga olulised jõupingutused, et äh, Kreeka tõepoolest teeb oma osa sellest, sellest tööst, et kriis ei leviks et just Eurotsoonis ja see kriis on näidanud äh, seda, kuivõrd oluline on kiirelt ning otsustavalt äh, tegutseda selleks, et tagada Euroopa Liidu ning äh, Eurotsooni hea toimimine ECOFIN-i nõukogul üheksandal mail nende kahe instrumendi loomisel näidati selgelt, et Euroopa Liit suudab tõhusalt ja kiirelt reageerida ja kindlasti on meil vaja seda koordineerimist selles töös veelgi parandada. see puudutab siis nii rahanduspoliitikat kui eelarvepoliitikat. härra Rüübikile vastuseks minagi leian, et praeguses olukorras äh, me saame endiselt äh, õpime praegusest olukorrast, äh, see protsess ei ole lõppenud näeme, millised on äh, need äh, sündmused, mis on raputanud eurot, näeme, milline oli Kreeka olukord ja keskendume praegu stabiliseerumisele. et kõike seda peab tegema, kuid lisaks sellele peab tegema veel lisajõupingutusi, et rääkida kodanikega äh, et näidata seda, et me tõepoolest äh, suudame vastata selle väljakutsele äh, tööhõive ja majanduskasvu taastumise vallas. meil on vaja ka vastavat, äh, vastavat seadusandlust, kuid ka konkreetseid algatusi kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. ja just selles, sellepärast teise oma mandaadi osas ma püüaksingi enam tähelepanu pöörata äh, Äh, sellele äh, Single Market Actile koos mitmete kolleegidega selleks, et äh, luua ühtsele turule palju tugevam, vastupidavam alus, mis peaks vastu ka kriisidele. ja kui turg toimiks paremini, siis oleks olukord parem ka SME-de jaoks, VKE-de jaoks ja nii on meil võimalik saavutada vähemalt kahe protsendi võrra majanduskasvu suurenemine. suur tänu ja nüüd arutelu lõpetuseks tahan öelda, et meile on esitatud resolutsiooni ettepanek, mille saime EKONi komisjonilt B seitse null kolm üks kaheksa kaks tuhat